me peame mõistma, et Ukrainaga suhete arendamiseks on meil vaja aega, me, me ei saa ainult kritiseerida Ukrainat, vaid peame tal lõimima Euroopa perekonda. suur tänu, proua Blinkevitš-Juute. ja nüüd Siiri Oviir, palun. tänan, härra president, lugupeetud volinik, head kolleegid.